õiguskomisjon oma kolmeteistkümnenda, eh, oma kolmekümnenda mai kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast on vaadanud üle siis uute eh, kolleegide nimekirja ja on kinnitanud selle, see puudutab siis eh, proua Minodora Klivetit alates kaheksateistkümnendast maist ja kolleeg Aldo Suusat alates üheksandast maist. ja ma teen ettepaneku, et need mandaadid ka heaks kiidetaks. kas keegi on vastu? ei ole, sellisel juhul on seega kinnitatud. Euroopa Rahvapartei ja EFD eh, on esitanud eh, mulle ka mõningad